Right, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head kolleegid. Precise nine minutes past three I would like to ütleme, kell on kaheksa või isegi üheksa minutit kolm läbi. tere tulemast teile kõigile, alustame kohe algusest. päevakorra kinnitamine on meie esimene päevakorrapunkt, kui ei ole mingisuguseid kommentaare kolleegidel, võtame selle vastu. siis edasi juhataja teadaanded, teine päevakorrapunkt, mul ei ole siin midagi lisada praegusel hetkel siis edasi kolmas punkt, koosolekute protokollide kinnitamine. kui siin ka ei ole kommentaare käesoleva koosoleku lõpuks, siis kolmeteistkümnenda veebruari kaks tuhat seitseteist koosoleku protokoll on seega kinnitatud. siis edasi jõuame neljanda punktini, aga enne kui sinna jõuame, siis tahaksin kõigepealt öelda tere tulemast meie aukülalistele äh, otsustasin nad kutsuda siia koosolekule, olles nendega vaid äh, protokolli ruumis kokku saanud. meie jaoks on suurepärane au öelda tere tulemast tänasele komisjoni koosolekule. Etioopia parlamendi spiiker, austatud härra Abdullah Kermeda, tere tulemast! and he is accompanied by ja teda saadab äh, täna Välisasjade komisjoni äh, liige härra Tabea Tespai, samuti Etioopia parlamendist. Important... Etioopia on oluline koostööpartner meile Euroopa Liiduna ja me osaleme ka ühtses parlamentaarses assamblees koos. Äh, suur äh, heameel on, et nad on siin kohal, sest et nad tahtsid ka teada, kuidas meie väliskomisjon tööd teeb. Läheme edasi neljanda päevakorrapunktiga mis on Euroopa Kohtu otsused C sada neli äh, kuusteist B nõukogu versus Front Polisaria rakendamine ja mõju Euroopa Liidu ja Maroko kaubandussuhetele ja koostööle. selle äh, ühtse päevakorrapunkti jaoks ütleme tere tulemast ka Inta komisjoni kolleegidele. suurepärane heameel, et äh, Bernd Lange, härra härra siis Inta komisjonist, esimees on minu kõrval, istub, suur heameel on teda tervitada siin ja kolm külalisesinejat. härra Vincent Piki, kes on Magrebi Äh, suhete äh, esindaja äh, välisasjade komisjonis, Joost Kooder, kes on Trade peadirektoraadi peadirektor ja Antonis Kastrisenakis, kes on julgeoleku, turvalisuse, kaubanduse ja rahvusvahelise koostöö üksuse juht Taksoni peadirektoraadist. nagu teate, siis Marokol on üks arenenumaid suhteid meie Euroopa Liiduga. tegemist on ühe meie olulisema partneriga mitte ainult lõunanaabruskonnas, vaid ka äh, teistes koostöövaldkondades on seda ka oluline näiteks äh, pagulasküsimustes ja tervevastases koostöös. selline pikk partnerlus äh, on saanud areneda rahvusvahelise õiguse ja tugeva raamistiku keskkonnas ja esimene võimalus on mul anda härra Pikele sõna, kes hakkab rääkima üleüldisest äh, lähenemisest suheldele, suhetele ja kuidas edasi. edasi härra Lange juhatab sisse kaks järgmist kõnelejat äh, kaubandusasjadest rääkimiseks ning põllumajandustoodete turu liberaliseerimise küsimuses. käesolev kohtumine on loodetavasti hea võimalus äh, meil arvamusi vahetada mõlema aspekti suhtes suhetega Marokoga. härra Pike, teil on nüüd sõna seal te istutegi. olge lahke. mikspärast ei ole ta siin paneelis? küsib esimees. tuleb välja, et te peate jääma sinna saali, aga, aga jätkake. suur aitäh teile, juhataja, ja hea meel on mul siin olla ning äh, pane tähele, et mitte ainult Ahvet ja Inta komisjonidena ei ole ühendatud äh, selles koosolekasaalis, aga ka Euroopa Välisteenistus ning Euroopa Komisjon on siin koos, isegi kui tavapäraselt istutakse võib-olla veidike eri pooltel. suur aitäh, et kutsusite. teen algust sellega, et viitan kõigepealt äh, ülevaatele, mis ahvete komisjonil saadeti veidi aega tagasi, nimelt jaanuari alguses. seda MENA regiooni äh, äh ka tegeleja äh, välisasjade äh, Äh, vallas pärast seda, kui Euroopa Kohtu otsus teatavaks tehti. mis siis selle otsuse sisu on? kahekümne esimesel detsembril kohus tegi teatavaks, et apellatsioon juhtumis, mis puudutab äh, Euroopa ja Maroko põllumajanduskokkulepet, äh, kohus jättis jõusse apellatsiooni, mis nõukogu poolt esitati, kuigi see äh, üldkohtu poolt lükati kõrvale täpselt sama lepingu puhul kahe tuhande viieteistkümnendal aastal varemalt. ja tulemus oli siis see, et põllumajanduskokkulepe, äh, nõukogu otsus, äh, mis selle kokkuleppe aluseks on, jääb jõusse. samal ajal kohus otsustas, et kokkulepe, mis selgelt ei katnud Lääne-Sahara piirkonda, Eh, seda ei ole võimalik eh, õiguslikult tõlgendada selle territooriumi katteks. muidugi, tegemist on tundliku küsimusega ja väga keerukaga. üks võtmepartneritest, Euroopa Liidu võtmepartneritest eh, on siia segatud. me muidugi peame austama ja kinni pidama sellest otsusest, see asi on selge ja seda tuleb teha sellisel moel, et meie üldised suhted Marokoga jäävad paika, nagu nad on, siin on väga suured äh, poliitilised huvid kaalul. tegemist on ka väga oluliste majandushuvidega. ja loomulikult on meil vaja väga oluliste võtmeküsimuste pärast Marokot partnerina, see julgeolek, regionaalne stabiilsus, terrorismivastane võitlus ja rändeküsimused. viimase pooleteist aasta jooksul äh, kui kohtujuhtumi, kohtuasi mm, oli arutlusel ja otsust ei olnud, jäi äh, võib-olla meie äh, suhe veidi soiku, sellepärast et õigusvaidlused lõid äh, destruktiivse kliima. siis kui me mõtleme nüüd pärast otsust meie suhetele, siis loomulikult on meil huvi selles, et me Lääne-Sahara konflikti ei teravdaks mingil moel, hoopis vastupidi, eesmärk on ÜRO äh, rahuprotsessi taaskäivitada äh, niipea kui võimalik. oleme Maroko ametivõimudega olnud äh, ühenduses pärast seda, kui see otsus teatavaks tehti ja nad väga selgelt tunnustasid, et meil on vaja sellest küsimusest lähtuda. küsimus ei ole, kas me teeme, vaid kuidas ja loomulikult on oluline, et meie tegevus ei seaks ohtu nende vaatenurgast ka ÜRO rahuprotsessi Lääne-Saharas. Euroopa Liiduna loomulikult ei peaks me ei tohiks me ühegi osapoole seisukohta hukka mõista Äh, nii poliitilise kui tehnilise aspekti osas peame me olema äh, väga tundlikud äh, eri osapoolte erinevatele vaatenurkadele. dialoogi võimalus on olemas, ühtne avaldus, mis kõrge esindaja Mogherini ja Maroko välisministri poolt kahekümne neljandat, kahekümne esimesel detsembril välja öeldi, on olemas survet tuleb rakendada, ajaaken on olemas tegevuseks, loomulikult liikmesriigid ja Euroopa Parlament ootavad, et me tegutseksime, teiseks äh, tuleb ka äh, survet äh, reaalmajanduse poole pealt, sest ettevõtjad ja majandusosalised peavad teadma, kuidas asjalood parajasti on ja see õiguslik olukord on juba teada, et mõjutab kaubandust mitte ainult Lääne-Saharas, vaid tegelikult Marokos ka üleüldiselt. see mõjutab seal tegutsevaid ettevõtteid, nii Maroko ettevõtteid kui ka Euroopa ettevõtteid. ja see loomulikult mõjutab ka see, seda, kuidas inimesed oma tol-, toimetulekuga hakkama saavad. kaks kohtuasja on veel Euroopa kohtus praegu Äh, otsused tegemata, mis puudutab äh, kahteteist kahepoolse koostöövaldkonda Marokoga. ja edasi minnes oleks oluline see, et äh, see lahendus, mille me leiame põllumajanduslepingutele, peaks, ükskõik kui raske see ka olema ei saa, eeldada või ennetada nende kahe juhtumi lahendit ette. nagu öeldud, siis meil on olnud Marokoga juba maad kuulavad kohtumised, ka välisministri asendaja on käinud Marokost meie kõrge esindaja juures siin ja kontaktid on tegelikult näidanud väga selgelt, et mõlemad osapooled ühtselt tunnustavalt seda, et meil on vaja sellest otsusest kinni pidada oluline on alal hoida ka meie kahepoolseid suhteid ja mõlemad osapooled tahavad jätkata traditsiooniliste kaubandussuhetega äh, Lääne-Saharas. niimoodi, et kaubandussuhted jätkuksid ja igasugused kaubandustõkked äh, ei saakski tekkida, sest see ei ole tegelikult kohalike inimeste äh, ja nende sissetulekute huvides. Euroopa Komisjon seetõttu koostöös Euroopa välisteenistustega nüüd äh, valmistavad ette õiguskaitseinstrumendi, mis kohu, kohtu poolt äh, väidetavalt oli puudu, nimelt korralik õiguslik alus selleks, et äh, oleks võimalik tollieelistusi nendele kaupadele rakendada, mis Lääne-Sahara piirkonnast tulevad. ja me kindlasti põllumajanduslepingusse selle õiguskaitsevahendiga sisse paneme. loomulikult peame me võtma arvesse kohtuotsuse argumentatsiooni. nimelt, esiteks, neid aspekte ja kriteeriume, kriteeriume, mis selles otsuses välja tuuakse. nimelt, parim võimalik viis tagada konsultatsioonid Äh, piirkonnas elavate inimestega, siis parim võimalik võimalus tagada, et need meetmed on inimeste hüvanguks koha peal rakendatud ja viimaseks tagada, et need meetmed, mida rakendatakse, on säästlikud ja kestvad, kui me peame loodusvarasid silmas. siis see lahendus mitte ainult ei peaks äh, kohtuotsusest kinni pidama, vaid ka rahvusvahelisest õigusest ja ka ÜRO Julgeolekunõukogu otsustest, mis puudutavad äh, Lääne-Saharat. lahendus peaks olema vastavuses ka rahuprotsessiga, see ei tohiks äh, kindlasti seada ohtu selle protsessi lahendit ning kui võimalik, siis peaks aitama toetada rahuprotsessi jätkumist. kokkuvõttes vastavalt kohtuotsusele, on meie lähenemine leida korralik tugev õiguslik alus eh, sood-, soodustariifide rakendamiseks. see aitaks hoida ajaloolised kaubandussuhted sellistena, nagu nad on olnud ja ei karistataks mitte Lääne-Saharaga kaubavahetust, eh, kuna eh, ilmnenud on, on õigusalaselt puudujäägid. see oleks Lääne-Sahara inimeste huvides ja ilmselgelt oleks see ka Euroopa Liidu Maroko kaubandussuhete huvides, mis on üsna aeglaselt edasi liikunud viimase paari aasta jooksul. ja lõpetuseks, ja see on ka väga oluline, meie lähenemine on vastavuses ÜRO rahuprotsessiga ja püüab aidata seda taaskäivitada, suur tänu! suur tänu teile, härra Pikett! Te olete andnud meile selgituse selle kohta, milline on olnud kohtuotsus ja laiem kontekst ka, mis puudutab strateegilist suhtlust Euroopa Liidu ja Maroko vahel. meie komisjoni poolt, Inta komisjoni poolt on konkreetne huvi muidugi see ja loodetavasti me saame siin ka vajalikke nõkse, kuidas edasi minna nüüd pärast seda, kui kohus on oma otsuse teinud aga mida see siis täpselt prak-, praktikas tähendab? selleks, et kaubandusvoogudele ei oleks negatiivseid mõjusid nii siis Maroko ja Euroopa Liidu vahelisele kaubandusvahetusele kui siis ka Maroko ja Lääne-Sahara riikide omale. nüüd, mis puudutab äh, loomulikult Euroopa Kohtu otsust praegusel hetkel, siis praegu ei ole kaubavahetus takistatud ja keeldu ei ole kaupadele, aga nad ei saa kasutada ära soodsaid äh, tariife, nii nagu on kahepoolselt Maroko ja Euroopa Liidu vahel kokku lepitud, mida siis teha? ja selle küsimuse tahaksin esitada härra Joost Kortere, kes on Trade peadirektoraadi äh, peadirektor, seitse minutit on teil aega. Thank you very much, uh, Mr Chairman and uh, aitäh, juhataja. jätkan kohe sealt, kuhu te jäitegi. Te tõesti tõite välja selle väga olulise kaubandussuhte, mis on olemas Euroopa Liidu ja Maroko vahel. ja saab ka rääkida sellest, mis siin täpselt kaalul on. mõned arvud selleks, et seda kõike ilmestada. Euroopa Liit on päris kindlasti siis kõige suurem Maroko kaubanduspartner, viiskümmend viis koma seitse protsenti kogu kaubandusest kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kuuskümmend üks protsenti Maroko eksportkaupadest jõudsid Euroopa Liitu ja viiskümmend kaks protsenti importidest tulid Euroopa Liidust, ehk siis tõepoolest tegemist on tähtsa suhtega ja kaubanduse koguväärtus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli umbes kolmkümmend neli koma kuus miljardit eurot ja jutt on ainult kaupadest, kui siia lisada veel teenused, siis on see äh, summa veel umbes kaheksa koma kuue miljardi võrra suurem. ehk siis tõesti, tegemist on olulise suhtega, nii poliitiliselt, nagu juba Vincent Pike ütles, aga ka kaubanduslikult on see suhe oluline. ja veelgi enam, Maroko on teinud tõesti edusamme ähm, regulatsiooni lähenemise valdkonnas ja selles Euroopa Liiduga sarnaseks muutmise vallas. just sellepärast otsustas Euroopa Liit, et Maroko on esimene äh, riik, millega teha nii-öelda DCFTA äh, tüüpi kaubanduslepe. Need kõnelused alustati alati, algasid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, on tehtud edusamme, aga nüüd nii selle kohtuotsuse, aga ka teiste põhjuste tõttu on need läbirääkimised põhimõtteliselt peatunud. ja ilmselt on selge, et kui nüüd õiguslik probleem, mida me praegu arutleme, arutame, ei saa vastust, siis on raske minna tagasi nende läbirääkimiste juurde. ja just sellepärast ma arvan, et et väga vajalik on see, et nii Euroopa Liit kui ka Maroko tõesti pingutaksid selle probleemi lahendamiseks. loomulikult tuleb ka kinni pidada kohtuotsusest, nagu ähm, välisteenistuse esindaja juba ka välja ütles. nagu Vincent ütles, siis Euroopa Kohtu otsus detsembrikuust tegelikult kinnitas seda, et nõukogu otsus Marokoga põllumajanduslepe heaks kiita, et see oli kehtiv. ja tegemist on heade uudistega. aga lisaks saime me otsusest ka täiendavat selgust Lääne-Sahara olukorra kohta. meie komisjon, teised Euroopa Liidu institutsioonid peavad seda otsust austama varem oli nõnda, et kaubad, mis tulid Lääne-Saharast, need allusid de facto äh, põllumajandusleppele ja nüüd Euroopa Kohus ütles, et see ei, enam ei ole võimalik pärast seda detsembrikuu otsust. kohus ütles, et Euroopa Liidul võib olla kokkulepe Marokoga, mis käib ka Lääne-Sahara kohta, aga see tuleb sõnaselgelt tekstis välja öelda ja tuleb arvesse võtta selliseid tegureid nagu näiteks jätkusuutlikkus ja kohaliku elanikkonna heaolu nagu Vincent ütles, siis nüüd ollakse juba Marokoga kontaktis selleks, et leppida kokku jätkusuutlikus äh, käitumises tulevikuks ja meie jaoks on muidugi oluline, et me ei häiriks kuidagi kaubandust nii tähtsa partneriga nagu Maroko. samas on aga ka tõsi, et äh, ega praegu ei ole midagi keelatud, ega import Lääne-Saharast ei ole keelatud. Äh, sealt võib endiselt kaupu importida Euroopa Liitu, aga lihtsalt see soodustariifide režiim, mis tuleneks põllumajandusleppest, et see enam ei kehti. ja juhataja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et see küsimus ei ole ainult kaubanduse mõttes oluline, vaid see mõjutab laiemalt ka Euroopa Liidu ja Maroko kahepoolseid suhteid. ja kui seda küsimust ei lahendata, siis on ilmselt ebatõenäoline, et vabakaubandusleppe läbirääkimiste juurde saaks tagasi minna, aitäh! ausalt öeldes ma ei näe siin praegu lahendust, võib-olla mul läks midagi kõrvast mööda. no loomulikult toimub meil arutelu ja siis te saate sellele märkusele vastata. nüüd aga annan sõna eh, TG Taksuudi eh, esindajale härra Kastrat-, Tiak-, Kastratinakisele. aitäh! Vincent ja Joost on juba äh, rõhutanud seda, et komisjoni ja välisteenistuse pingutused on suunatud sellele, et viia ellu Euroopa Kohtu otsus. kui nüüd rääkida see tolli vaatevinklist, siis see otsus ju selgitab, et liikmesriikide tolliasutused peavad praeguse korra kohaselt tagama selle, et Lääne-Sahara piirkonnast tulevad kaubad ei saaks mingisugust eelit, eeliskohtlemist, kui need kaubad tulevad Euroopa Liitu. mõned arvavad, et see otsus justkui tähendaks, et Euroopa Liit ei või enam üldse Lääne-Saharaga kaupu vahetada, nüüd, nüüd siin tuleb luua selgus. Joost juba ütles seda, päris kindlasti ei ole sellist asja täiesti vastuvõetav on see, et Lääne-Saharast kaupu imporditakse Euroopa Liitu, kaubandus ei ole sugugi keelatud. ainus asi, mida kohus siin ütles, oli see, et õiguslikult ei ole põhjendatud see, et Lääne-Sahara piirkonnast, mis on de facto Maroko jurisdiktsiooni all, jah, et äh, seda, et neid kaupu käsitletakse lähtuvalt Euroopa Liidu ja Maroko assotsiatsiooni lepingust ehk siis nüüd Euroopa Liidu tolliasutused peavad tuvastama, kas Euroopa Liidus olevad importijad võib-olla ebaseaduslikult tahavad soodustariife kasutada. Need juhtumid tuleb tuvastada. me oleme pöördunud liikmesriikide tolliasutuste poole, palunud neil teha tööd selleks, et kui neil on põhjendatud kahtlus, selliste kaupade suhtes, mis tulevad Lääne-Saharast, siis nad kasutavad ettenähtud sätteid leppes selleks, et teha koostööd oma Maroko äh, partneritega, et saada täiendavat teavet, et selgitada välja, kust täpselt need kaubad pärinevad. ja see võimaldabki tuvastada täpselt need asjakohased saadetised niimoodi, et seadusjärgne kaubandus kuidagi ei kannata ka me loodame, et importijad ei taha siin enam soodustariife kasutada sellistel juhtudel. me saame aru, et kohtuotsuse kohta on info juba jõudnud asjaomaste sidusrühmadeni ja me jagame teavet edasi selleks, et ei tekiks vigu ja et Euroopa Liidus ühtlaselt rakendataks meie assotsiatsioonilepet Marokoga minu kolleegid on ka rõhutanud seda, et kohtuotsuse täitmise ajal peab ka säilitama Euroopa Liidu kaubandushuve ja meie poliitilisi huve selles piirkonnas. nagu juba seletasin, siis koostöö Maroko ametivõimudega on oluline Euroopa Liidu tolliasutuste jaoks ja tulevatel nädalatel, kuudel on tõesti vaja seda kohtuotsust rakendada, aga samal ajal tuleb tagada, et meie kaubandussuhted Marokoga ei oleks kuidagi häiritud. samuti on selge, et arutelud ja koostöö Euroopa Liidu ja Maroko vahel on väga olulised selleks, et pikemas perspektiivis lahendus leida. peab leidma sellise lahenduse, mis pakuks sellist õiguslikku alust, mis võimaldaks Euroopa Liidul kasutada soodustariife ka Lääne-Sahara suhtes niimoodi, et see oleks sealse elanikkonna huvides. nagu Vincent juba ütles, siis koostöös välisteenistusega uurib komisjon seda, et kas on võimalik kuidagi seda õiguslikult nõnda laialdada ja tulevikus saavutada see, et oleks olemas korralik õiguslik alus. aitäh! suur tänu, härrased! nüüd siis ähm, on sõna parlamendisaadikutel. ja vaatan, et neliteist ja äh, isegi viisteist kolleegi on sõna soovinud. kuusteist, seitseteist, äkki saab ka kaheksateist? paistab, et seitseteist kolleegi soovivad sõna. Äh, pakun välja, et igaühele kaks minutit kõneaega siis on kõigil võimalik sõna saada ja alustame Magrebi maade delegatsiooni asejuhist proua äh, Simenes Barbatist. suur tänu, head kolleegid, suhted Marokoga on äh, olulised nii Marokole kui ka Euroopale ja loomulikult ka minu, eriti just minu riigile, Hispaaniale. Marokos on, aitab tagada rahu ja stabiilsust ähm, seal piirkonnas ja kõik Euroopa Liidu ähm, riigid on hea meelega järginud neid arenguid. Euroopa Kohus, nagu juba öeldud, otsustas detsembris, et põllumajanduslepe äh, Euroopa Liidu ja Maroko vahel kehtis, aga samas selgitas ka seda, et seda ei saa ähm, kohaldada Lääne-Saharale tänu sellele konfliktile, mida ei ole lahendatud, kuigi rahvusvaheline õigus ütleb, et see on osa Marokost ja me peame austama samas kohtuotsust. Mage ja loomulikult peavad ka naabrid äh, neid, ähm, seda otsust autama, nii nagu, austama nagu Euroopa Liidu liikmesriigid. põllumajanduslepe, nagu kohtuotsus ütles, kehtib ja äh, on jätkuvalt jõus. samas peab arvesse võtma rahvusvahelist õigust. ma arvan, et Euroopa Liit peaks õige mehhanismi käivitama selleks, et tagada edusammud ja heaolu selles maailma piirkonnas, mis on eurooplastele niivõrd oluline, eriti just hispaanlastele meil on vaja raamistikku, mis läheb kaugemale varasemast süsteemist ja mis mõlemad partnerluse osapooltel aitab äh, säilitada nende, see, saavutada nende eesmärgid. aastaid on konflikt äh, kestnud, meil on vaja leida kõigile sobiv lahendus, see ei saa olla lihtne Maroko ja Magrebi äh, piirkonnas, mis on nii suure sur-, surve all. Euroopa Liit teab, milline on Maroko tasakaalustav roll selles piirkonnas, sellepärast me toetame seda, et meil oleks paigas midagi, mis võtaks Lääne-Sahara inimeste äh, huvisid ausse, mis puudutab nende ressursside kasutamist. see uus poliitiline lepe äh, saab kindlasti sõlmitud ja lähitulevikus näeme, et need suhted selle maailmaosaga normaliseerivad, sest nad on äh, iga hetkega Euroopale üha lähemal. aitäh! suur tänu Rahvapartei nimel, härra Milan Moor, palun! suur tänu! mina tahaksin alustaks taga, tänada äh, välisteenistuse esindajaid ja komisjoni esindajaid. alustuseks tahaksin korrata seda, mida ma ütlesin siin komisjonis üheksandal jaanuaril, mul on hea meel, et äh, kohtulahend detsembrist on äh, selline, kus on otsustatud, et põllumajanduslepe Marokoga on kehtiv ja lükkas kõrvale kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohtuotsuse. lugupeetud esimees, mõned tähelepanekud minu poolt. minu arvates suhted Euroopa Liidu ja Maroko vahel on üliolulised ja me peame neid toetama Maroko on meie suurepärane partner, kellel on äh, eriline staatus. mis puudutab Lääne-Saharat, siis selles osas on lahendus olemas, seda on võimalik teha ÜRO ja kahepoolsete läbirääkimiste toel Maroko ja Polisario vahel, lähtudes ÜRO resolutsioonist. meie Euroopa Parlamendis ja kindlasti ka nõukogu ja komisjon peavad tagama selle, et Sahara küsimus Äh, saaks lahenduse ja et see ei mõjutaks negatiivselt äh, Euroopa Liidu ja Maroko vahelisi suhteid. Äh, tegemist on meile väga olulise partneriga, need suhted on olulised mitte ainult kaubandus- või majanduslikus võtmes, aga ka julgeoleku, antiterrorismi ja rändevoogude haldamise perspektiivis e, arvestades Araabia kevade sündmusi, on Maroko näide rahumeelsest äh, reformi läbinud riigist, mis võtab aus, mis austab inimõigusi. kutsuksin nõukogu komisjoni ja välisteenistust üles ja julgustaksin neid leidma äh, probleem nendele lahendustele ja arvesse võttes kohtulahendit, aga samas tõesti siis silmas pidades äh, Äh, ka sellist lahendust, mis kaubandusvoogusid Euroopa Liidu ja Maroko vahel ei takistaks. suur tänu ja härra Barnio, palun, sotsiaaldemokraadide nimel. suur tänu, esimees, neli märkust minu poolt, ähm, arvestades seda arutelu. esiteks, ähm, tegemist on kohtulahendiga, mis on väga kompleksne äh, see paneb paika ähm, olukorra kõikide osapoolte jaoks. Äh, Polisario rinne ei saavutanud midagi äh, sellisel viisil, nagu nad soovisid. samas aga on kohtulahend väga selge selles osas, äh, kuidas kohelda Lääne-Sahara tooteid. Euroopa Liit seega ei saa kuidagi lihtsameelselt läheneda sellele olukorrale, nii nagu ka alguses öeldud teiseks, rahvusvaheliste suhete areng Marokoga võimaldab kindlasti jõuda sellise lahendusse, mis võtab arvesse kohtuotsuse, näiteks kalandusprotokoll, mis meil on kaks tuhat kolmteist sõlmitud. ja kindlasti on vaja leida selline juriidiline lahendus, et Lääne-Sahara äh, rahvastik saaks ka samuti sellest kasu ja kindlasti mingisuguse loova lähen-, lähenemisega on võimalik kindlasti saavutada äh, ja välja tulla sellest tupikust ja, ja samas arvesse võtta suurepäraseid suhteid Marokoga. kolmandaks, meie parlament äh, äh, ei saa väga palju teha, vaid ÜRO raames on vaja leida see lahendus, ÜRO Julgeolekunõukogu on see, kes saab midagi ära teha meil on vaja tagada, vältida igasugune poliiti-, politiseerimine selles olukorras. ma äh, osalesin ühel üritusel eelmisel nädalavahetusel ja ma ütlesin, et äh, see piirkond areneb äh, väga tormiliselt ja meil on vaja tagada kodanike heaolu. meil on vaja tagada see julgeolekuolukord ja see on vastastikune huvi. nüüd meil on vaja teada seda, kuidas me saaksime reageerida ja kuidas me saaksime abistada ÜRO-d ja peasekretäri, kes äh, tulevastel nädalatel peab astuma järgmised sammud, aitäh! suur tänu, ECR fraktsiooni nimel meie aseesimees aitäh, nagu äh, mõned kolleegid on öelnud, härra Vistisen, siis Maroko on meie väga oluline liitlane nii piirkonnas, kaubandusvaldkonnas, julgeoleku ja terrorismivastase võitluse võtmes. seega on väga oluline lahendada see küsimus, mis, mille tõstatas kohtulahend. ei ole kindlasti kahtlust, et me peame võtma seda otsust tõsiselt ja konkreetselt sellele reageerima, aga teisest küljest on mul hea meel kuulda, et välisteenistuse ja komisjoni esindajad otsivad pragmaatilisi lahendusi näiteks konkreetselt välja tuues Lääne-Sahara territooriumi ja leides konkreetsed kokkulepped Marokoga. me ei suuda kuidagi toetada lää-, olukorra stabiliseerimist, kui me karistame Lääne-Saharat, vaid sellega me pigem tekitame probleeme. ma olen eelkõnelejatega nõus, et delikaatse probleemi lahendus on ÜRO-s, mitte kahepoolsetes suhetes Euroopa Liidu ja Maroko vahel ja seega ma toetan neid jõupingutusi komisjoni ja välisteenistuse poolt äh, äh, analüüsida, kuidas ühest küljest arvesse võtta Euroopa Kohtu lahendit ja teisest küljest edasi liikuda pragmaatilisel viisil, aidates kahepoolseid suhteid ühest küljest ja teisest küljest Lääne-Sahara inimesi, aitäh! suur tänu Roh,! Äh, roheliste nimel härra Puhner. <clears throat> suur tänu, mul on kolm küsimust kõigepealt te juba ütlesite, et peate läbirääkimisi Polisario rindega. Nad on ainsad äh, tunnustatud partnerid äh, nendeks läbirääkimisteks ja kohtulahend äh, sätestab selle samuti. ja ma tahaksin selle kohta veidi rohkem infot. teine küsimus, me räägime siin väga palju sellest, et Lääne-Sahara äh, on vaja kaasata meie lepetesse ja nii edasi. tahaksin rõhutada seda, mida me peame silmas Lääne-Saharaga, kas see puudutab inimesi, kes seal elavad, kes neid on sinna elama asunud, näiteks Marokost, või neid inimesi, kes on selle piirkonna põliselanikud ma arvan, et see on väga oluline vahe, sest varasemad märkused äh, ütlesid, et me peame jätkama, aga seal on suurettevõtted, kes on näiteks pärit Marokost, kes on hakanud tegutsema Lääne-Sahara territooriumil ja seega on väga oluline vahet teha selles osas ja eelistada äh, selle piirkonna tõelisi elanikke ja minu kolmas küsimus puudutab toiduimporti. Euroopast saame me importida ainult teatud riikidest ja Lääne-Sahara ei ole nende riikide hulgas. igasugune import sealt piirkonnast minu arvates on ebaseaduslik. ja ma tahaksin hea meelega kuulda ka selle kohta reaktsioone. aitäh jät-, jätsin ühe fraktsiooni vahele. Äh, proua Desarnes, palun. suur tänu, äh, lugupeetud esimees, aitäh sõnavõtjatele, ma tahaksin öelda paar väga lihtsat asja kõigepealt minu arvates on tegemist olulise asjaga, meil on vaja häid suhteid Euroopa Liidu ja Maroko vahel ja äh, eelkõige puudutab see poliitilisi suhteid kui kaubanduslikke, meil on ühishuvid ühishuvid, mis puudutavad rahu, julgeolekut, terrorismivastast võitlust. meil on ühised huvid äh, rändevaldkonnas ja me peame tõesti äh, neid suhteid säilitama, see on äh, väga tähtis. teiseks, mis puudutab meie kaubandussuhteid Silvanio ütles, jah, me ei ole siin ÜRO, me ei saa siin lahendada Lääne-Sahara küsimust, meil on vaja lähenemist, mis oleks äh, konkreetsem ja praktilisem. Äh, põllumajanduskomisjonis äh, räägiti ühest muudatusettepanekust, mille kohta ma tahaksin või põllumajanduskokkuleppele viidati siin, ma tahaksin selle kohta rohkem kuulda ja mis puudutab ähm, päritolutunnus, siis ähm, juuni keskpaigas ähm, hääletame me selle osa, tahaksin teada, ähm, kuidas see võib olukorda mõjutada ja teisest küljest öeldi, et meil on vaja konkreetseid äh, tulemusi siin räägiti teatud muudatustest äh, lepetesse, mis ajakava sellega seondub ja kuidas see puudutab erinevaid osapooli, kui Euroopa Liit neid ettepanekuid teeb, siis kas Maroko on valmis seda, neid leppeid muutma, aitäh? suur tänu. proua Begin, palun. Eh, suur tänu, esimees, daamid ja perioode äh, viie tähe liikumises oleme üsnagi kriitilised äh, leppe osas Marokoga, arvestades, kuidas äh, Vahemere riike mõju ja nende majandusse mõjutab. meie põllumajandustootjad teavad, millest ma räägin. kahe tuhande viieteistkümnest kuueteistkümnenda aastani saatis Maroko seitsekümmend neli protsenti rohkem tomateid Itaalia tulu, turule, sarnane olukord ka apelsinitega ja Itaalia juba taotles kaitsemeetmete kasutamist, millest keelduti. see lepe on meie põllumajandustootjad põlvili surunud ja meil on vaja seda olukorda muuta. Euroopa Kohtu lahend ütleb, et Lääne-Sahara äh, jääb sellest äh, kaubandusleppest välja, kas siin tuleb veel apellatsioon, siin on väga olulisi nüansse kui kaubanduslepe seda piirkonda ei puuduta, siis on vaja paika panna, äh, äh, kui palju tollivabasid kaupu sealt piirkonnast saab sisse tuua, hetkel konkreetseid näitajaid ei ole. null koma null üks kuni kõrgem protsent sisemajanduses, majanduse mm, puudutab äh, tomateid ja seega me peame komisjonilt äh, tegema järelepärimise, kuidas nad plaanivad äh, rakendada reegleid, kas me räägime siin päritolust või ekspordireeglitest. siin on igasuguseid erinevaid äh, tollinüansse, mis on samuti paika panna vaja, et mida selle piirkonna kohta rakendatakse. Need põllumehed, kes on kahju kannatanud äh, pooleldi ebaseaduslikust leppest, selle kohta on vaja hinnang kujundada, mis see kahju on olnud ja see vaja kompenseerida. ja kas komisjon on seda kaalunud ja kas nad plaanivad äh, selle mõttega edasi liikuda, aitäh! suur tänu, härra Borgesio, palun! suur tänu, esimees! Äh, teen väga lühidalt loomulikult on äh, kõige selle taustal äh, oluline seisukoht, äh, me esindame erinevaid Euroopa tootjaid, me ei ole rahul, nemad ei ole rahul selle kaubandusleppega, kus on väga küsitavaid küsi-, nüansse ja mida on raske mõista, meil on vaja rohkem selgust mis puudutab juriidilisi küsimusi, mis on, äh, tõstatuvad seoses kohtulahendiga, siis me peame mõistma, kas sellega keelatakse import äh, Lääne-Sahara piirkonnast äh, ja vastavatele toodetele, minul ei ole see selge, kas see nii on või mitte. ma tahaksin sea-, teada, mis täpselt on seisukoht, Euroopa Liidu seisukoht ja mida me saame juriidiliselt teha. kas te olete selle kohta arvamust küsinud? me peame täielikult analüüsima, millist mõju see kohtulahend omab äh, kokkuleppele Marokoga. ja ütleksin omalt poolt, et Lääne-Sahara õiguslik äh, staatus ei tohiks kuidagi äh, puudutada suhteid Euroopa Liidu ja Maroko vahel, sest tegemist on küsimusega, millel ei ole meiega mingit pistmist ja me peaksime sellest välja jääma ja laskma ÜRO-l äh, lahendus leida, aitäh! suur tänu ja nüüd härra Salafranca Rahvapartei nimel. suur tänu teile, juhataja kõigepealt äh, ma tunnustan seda, et kaks komisjoni on täna siin koos, oluline on see, et me seda debatti peaksime koos. mis puudutab Euroopa Kohtu lahendit, siis siin on üks võib-olla lühema perspektiivi probleem ja siis pikema perspektiivi probleem. esiteks, kuidas me hoiame alal suhteid sellise riigiga nagu Maroko praegu ja teiseks, kuidas hakkame kohtuotsust rakendama kõigepealt eh, paraku pean ma pärast minema veel ühele teisele koosolekule, aga küsin oma küsimuse ära. kas eh, me peame kuidagi eh, kokkuleppeid muutma, kas näiteks päritolumärgistuse või põllumajanduse või kaubanduslepingut, kas meil on vaja mingisuguseid uue põlvkonna õigusakte? sellel kokkuleppel on igal juhul pikas perspektiivis lisandväärtus ja peaksime seisma selle eest, et kui me näeme seda, et Marokoga kaubavahetus on praegu dramaatiliselt tagasi läinud viimase aasta jooksul, siis oluline küsimus meile on, kuidas rakendada kohtuotsust ja kuidas see mõjutab Lääne-Saharat. ja siis viimane küsimus. kas eh, soodustariifid Äh, Lääne-Saharale rakenduvad, kas üleüldse on nad vastavuses praegu nende soodsate tollimaksudega, mis Marokole on kasutada, või võiksime me rääkida siin äh, mingisugusest erirežiimist, nii nagu Moldova puhul on või Maroko enda puhul? Äh, kõike selle jaoks, et kaubavood ei väheneks mitte ja et toetada inimesi Lääne-Saharas. suur tänu teile, härra esimees! aitäh, ütleb härra McAllister, edasi sotsiaaldemokraadid ja proua Reena, palun. suur tänu tahaksin kohe korrata kahte põhimõtet, millest juba räägiti. meie arutelu ei saa küsimusele alla, kui olulised on diplomaatilised, kultuurilised, poliitilised suhted Euroopa Liidu ja Maroko vahel. me ei taha ka kuidagi lahendada Lääne-Sahara olukorda, see nagu öeldud, siis äh, on see ÜRO küsimus meil on vaja lihtsalt vastavusse viia kaubandussuhted äh, Euroopa Liidu ja Maroko vahel, lähtudes kohtulahendust, nagu öeldud, siis äh, esiteks kaubanduslepe kehtib, aga see ei puuduta Lääne-Saharat. Äh, kohus kinnitas seda, et Lääne-Sahara piirkond äh, jääb väljaspoole kaubanduslepet ja samas kinnitas ka seda, et eelis soodustariifidest ei ole võimalik Lääne-Saharal kasu saada. seega on meil vaja tuvastada, kuidas me teeme vahet, mis on need kaubad, mis on sealt pärit, kuidas me kontrolle läbi viime kuulsin, et komisjon teeb ettepaneku teisest loogikast lähtuvalt, ehk siis äh, mis puudutab kaasamist, see kaasamine äh, tõenäoliselt tuleneb Maroko soovidest, ehk siis, et lepet äh, muuta ja komisjon tahab muudatuse ettepanekud sisse viia ja mis puudutab ka seda, et äh, on vaja inimeste nõusolekut, kas siis on vaja arutelu Polisario rindega selle osas äh, ja ka rahva toetust? ja sellest kaasamise põhimõttest lähtudes siis äh, kaupade päritolu küsimus. USA omakorda võttis välistava lähenemise seoses Marokoga, siis tahaksin teada, kuidas USA seda rakendab ja kuidas nad kohtlevad kaupu, mis on pärit Lääne-Saharast ja lõpetuseks, kuidas tegutseda ennetavalt, eh, mis puudutab muudatusi ja mis ajakavaga ja kuidas, mida meie parlamendis saame teha, aitäh! Thank you and now... suur tänu ja nüüd eh, ETR nimel palun proua Fatiga suur tänu teile, juhataja. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki meie tänaseid ettekandjaid. Maroko ei ole mitte ainult Euroopa Liidu jaoks äh, kaubandusaspektist äh, suureks partneriks. põllumajandus ja julgeoleku küsimused on samuti olulised, aga ta mängib tegelikult väga oluliselt äh, stabiilset ja stabiliseerivat rolli selles regioonis mitte ainult sellepärast, et äh, pagulasvoogusid kontrollib, vaid tegelikult tegeletakse äh, rände äh, aluspõhjustega. nii et tegelikult Maroko mõju äh, Maroko riigist lõuna poole on äh, väga positiivne ja ausalt öeldes minul on teatud mured, mis puudutab Euroopa Kohtu otsust. sest minu arust see kaudselt äh, ikkagi puudutab äh, Maroko jurisdiktsiooni küsimust äh, Lääne-Sahara jaoks. ja muidugi ÜRO küsimust samuti. tahaksin teada, kas oleks võimalik Euroopa Kohtu otsus teksti saada, selle argumentatsiooni ja siis võib-olla ka kohtujuristi arvamust samuti. mulle just öeldi proua Futiga, et see otsus on avalik ja veebis olemas, nii et ei tohiks olla väga raske seda saada. nii, kuhu oleme jõudnud? proua Valero, saab järgnevalt sõna, ütleb esimees. E- suur tänu. kui ma nüüd kuulan täpselt, mida siin öeldakse ja palun pange kõrvaklapid pähe, ütleb kõneleja et kui ma kuulan teid ära, siis jääb mulle mulje, et kõik on justkui ära unustanud, et nelikümmend aastat tagasi sai alguse juba konflikti, kus üks eh, riik, meie partner Maroko, on annekteerinud eh, Lääne-Sahara territooriumi ja meie võtame praegu sisse eh, okupanti toetava positsiooni. see on minu arust märkimisväärne ja kui ma nüüd loen seda uuringut, mis on siin avaldatud siis räägime me ikka jälle sellest, kuidas äh, okupanti toetada, selle asemel, et leida hoopis lahendus, kus, no selge, me saame endiselt kaubavahetust Marokoga pidada, aga mitte nende äh, toodetega, mis Lääne-Saharast tulevad, see on täiesti absurdne olukord. me ei toeta mitte nõrgemat osapoolt, vaid seda, kes äh, okupeerib territooriumit kas me ei peaks mitte ainult äh, siin Lääne-Sahara tooteid äh, tarbima, äh, oluline on tegelikult rääkida Lääne-Sahara inimestest. kohalikud inimesed peavad olema päri sellega, et me endiselt kaubavahendust peame Lääne-Sahara toodetega. ja ma ei räägi üldse sinna okupeeritud aladele paigutatud inimestest, kes illegaalselt Maroko poolt on sinna suunatud, vaid Lääne-Sahara inimestest ja neid esindab äh, just äh, Polisario rinne. sest kui me üldse kellegiga räägime Lääne-Sahara kaubavahetusest ja kaupade tarbimisest, siis Polisario rinne peab see olema ja komisjoni liikmesriigid peaksidki seda tegema kas kõik liikmesriigid tõesti arvavad, et me peaksime lihtsalt niimoodi ringi käia äh, selle Euroopa Kohtu otsusega, nii nagu meie uuring praegu näitab? on ju täiesti absurdne öelda, et nüüd olgem loomingulised, leidkem mingi lahendus. kas Polisario peaks olema nüüd äh, loov ja okupanti edasi aitama, no mina sellest küll aru ei saa. And... suur tänu, ütleb esimees ja nüüd härra Castaldo EFTD-st, palun. suur tänu teile, juhataja. mina olen natukene üllatunud, sellepärast et äh, kui me vaatame tänast diskussiooni, siis äh, jääb selline mulje, et äh, reaali-, tänane reaalsus peaks olema kuidagi meie kokkuleppega kokku sobiv ja mitte vastupidi, et kokkulepe sõlmitakse reaalsete tingimustest lähtuvalt kohtuotsus ütleb väga selgelt, et Lääne-Sahara ei ole äh, Maroko äh, territooriumi osa vastavalt rahvusvahelisele õigusele, see ei ole mingisugune tehniline küsimus, see on konkreetselt juriidiline küsimus. mitte keegi ju ei vaidle, et Marokoga on suhted väga olulised väga erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt, aga Euroopa Liit käitub õigusriigi põhimõtete järgi ja siis tuleb ka Euroopa Kohtu otsusest kinni pidada. esimene küsimus, mis mul on, on märgistamise kohta saja kuues äh, punkt selles otsuses ütleb, et äh, põllumajandustoodetega kauplemine on illegaalne äh, juhul, kui kohalikud inimesed ei ole sellega päri nii et Maroko ei saa tegelikult märgistamist siis niimoodi kasutada, aga kui märgistada nii, nagu see on siin ette nähtud, siis läheb illegaalsuse probleem aina sügavamaks ja tegelikult kohalike oma elanikega keegi ei toeta. muidugi majandusareng selles piirkonnas on oluline, aga kui see ei ole kohalike inimeste hüvanguks vastavalt rahvusvahelisele õigusele, siis see ei aita ka. sellepärast, et äh, põliselanikest on aastakümneid juba inimesed äh, pagulased. siis sada, saja viies punkt otsuses, äh, mis viitab Politsaaria rindele. siin öeldakse et Polisario rinne esindab rahvast ja siin tuleb seda ka laiendada ning Polisario rinne tuleb siia kaasata niimoodi, et kohalikud oma, kohalikud elanikud saaksid sellest ka reaalset hüve. eelkõnelejad juba ütlesid, et et äh, kalapüüdjatele ning põllumeestele peaks tulema ette nähtud äh, kompensatsioonid äh, ka Euroopa Liidus. me peame ikkagi tingimustest kinni pidama ja mitte olema loovad siin. neli kõnelejat veel, ütleb esimees, me peame kuusteist, viisteist lõpetama ja loomulikult tahame me ära kuulata ikkagi mõningad vastused komisjoni poolt. nii et vii-, neli viimast kolleegi, tehke palun lühidalt. proua Rodriguez Penero kõigepealt suur tänu teile. ja suur aitäh teile, esimees ja loomulikult suur aitäh ka välisteenistuse ja komisjoni esindajatele. mina arvan, et ma olen nõus väga paljude eelkõnelejatega selles osas, kui tähtis on alal hoida meie suhteid, suurepäraseid suhteid Marokoga. loomulikult on see oluline et me leiaksime ka korraliku õigusliku aluse, mis ebakindluse perioodi lõpetaks. aga kindlasti on vaja tasakaalukat lahendust, mis kõiki osapooli rahuldaks ja omakorda kaitseks ka kolme osapoole huvisid nii et me peame olukorda nägema Euroopa Kohtu otsuse valguses, eh, tagama dialoogi, vastastikuse austuse ning konsultatsiooni ja nõu, nõusoleku põhimõtet. siis praeguses olukorras on selge, et eh, kohtuotsus on välistanud kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Lääne-Saharaga eh, Maroko kokkuleppest lähtuvalt. Äh, rahvusvahelisi kokkuleppeid on vaja igal juhul siin rakendada, aga kuidas on võimalik tagada, et põllumajandustoodete eksport, äh, eriti siis peame siin silmas äh, juur- ja puuvilju, kuidas tagada, et need tooted, mis on Lääne-Saharas toet-, toodetud, ei jõua Euroopa Liitu soodustariifide režiimi all, kui samas ei ole korralikku Sahara toodete märgistamist. kas me saame olla kindlad selles, et marokolased ikkagi ise peavad kinni Euroopa Kohtu otsusest? ja kuidas oleks võimalik seda läbipaistvust sagada ka läbirääkimiste protsessis? järgnevalt ECR-i nimel palun härra Jurek. suur tänu teile, juhataja suurim enamus tänastest kolleegidest, kes kõneleda on saanud, on öelnud, et meie suhted Marokoga on tähtsad, tähtsad Maroko ja Euroopa jaoks. tegemist ei ole mitte ainult olulise julgeoleku tagaja ja stabiliseerijaga selles regioonis, aga peame silmas pidama ka seda, et majandus ja poliitilised suhted Euroopa Liiduga on samuti väga olulised selleks, et tagada eh, turvalisus ja julgeolek ning stabiilsus Marokos ja seda me ei tohiks mitte ohu alla seada. Euroopa Kohtu otsus tuleks kindlasti äh, praktikas tagada, aga seda peaks rakendama niimoodi, et kolmandad partnerid äh, ei saaks kahju sellest, äh, eriti just meie pikaajalised koostööpartnerid. paljud kolleegid on öelnud, et konflikt on selles piirkonnas juba kestnud nelikümmend aastat, me ei räägi mitte ainult äh, Polisario rindest või Maroko kuningriigist, vaid tegelikult rahvusvahelisest konfliktist, kuhu on ka mitmed naaberriigid kaasatud. ning äh, selles kontekstis peaksime mõtlema ikkagi Euroopa äh, julgeoleku peale, ka meie sõprade julgeoleku peale. me teame, et meie julgeolekut on väga oluliselt mõjutanud olukord Liibüas ja ei ole väga nutikas. meie partnerite stabiilsust õõnestada ja just partnerite puhul, kellega meil on väga head suhted. Maroko puhul see nii on. see oleks kindlasti meie huvide vastane. ma tahaksin tänada Euroopa välisteenistuse kolleege, sest tundub, et nad on väga aktiivsed lahenduste otsijad loomulikult tahame õigusriigi põhimõtetest kinni pidada, aga koostööd ei tohiks me ohu alla seada, seetõttu see on meile väga tähtis, suur tänu. suur tänu, proua Hautala, palun. Thank you very much uh,, one brief. suur tänu, lühidalt tahaksin küsida ühte asja. kas välisteenistus näeb nüüd, et äh, selleks, et olukord vastaks rahvusvahelisele õiguse tingimustele, saaks ehk olla Euroopa Liit siin ausaks vahemeheks Maroko äh, Äh, valitsuse ja Polisario esindatava rahva vahel. ja siis proua Leero mainis uuringut, mis meie arust on olnud väga ebaprofessionaalselt koostatud ja väga õigustamatu ja meie arust oleks oluline enne selle uuringu avaldamist vaadata selle asja ikkagi õiguslikust aspektist väga oluliselt läbi analüüsida. tulen selle juurde tagasi, ütleb esimees, aga lõpetuseks härra Matšeli saab sõna suur tänu. kõigepealt peaksime me ehk Euroopa Kohtu otsuse äkki läbi lugema, sest selles otsuses ei öelda, et äh, seal on, leiab aset de facto tunnustamine ja Euroopa Komisjon ei peaks seda niimoodi ka eeldama. siin räägitakse ka kohalike elanike kasust, räägitakse Äh, mustvalgel siin sellest, et äh, Lääne-Sahara inimesed peavad selle heaks kiitma. ja kui Lääne-Sahara inimeste poolt on heakskiit olemas, no selle heakskiidu saamiseks, saamiseks on kõigepealt vaja rääkida inimestega koha peal, see kehtib nii Front Polisaarile, aga ka tegelikult teiste kaubandusläbirääkimiste puhul. oluline on see, et meil oleks olemas Polisaari rindega üldse mingisugune ühenduslüli või kommunikatsioonikanal siis on Kiibe äh, suhtes tehtud Euroopa Komisjoni poolt ettepanek, tegemist on äh, kalalaevaga, mis nendes vetes äh, on kala püüdnud Kanaari saarte lähedal. see laevameeskond tahtis seda saaki seal lossida. saadeti aga Prantsusmaale edasi, Prantsusmaa sellega ei tegelenud, aga nüüd äh, see saak, mis sealt püüti, et selle ei oleks tohtinud soodustolle rakendada Euroopa Liidust. Äh, Lääne-Sahara inimesed on jäänud ilma igasuguse kaitseta, mitte keegi ei ole midagi ette võtnud kuidas tagada seda, et Hispaania teised riigid peavad kinni igasugustest tingimustest ja õigusaktidest niimoodi, et soodustariife ei rakendataks nende poolt püütule? mis Marokol on ette nähtud. kui äh, palju on tegelikult abiks olnud meie õigusandlus Lääne-Sahara inimestele? suur aitäh, head kolleegid ja nüüd annaksin sõna välisteenistusele ja komisjonile. kolm kõnelejat, kolm minutit igale. palun, härra Piki. Thank you very much and I am aitäh, tänan väga selle arutelu eest. kui nüüd rääkida meie lähenemisest siis meie lähenemine seisneb selles, et me tahame tagada selle, millele just kohus viitas, ehk siis tuleb luua õiguslik alus nendele kaupadele, mis tulevad Lääne-Saharast. ja selle saab saavutada ametliku vormilise muudatusega konkreetses lepingus. ja seda saab teha ELTL-i artiklist kakssada kaheksateist lähtudes nõukogu ja parlament on selle protsessiga seotud nagu iga sellise lepingu puhul. kohtu argumentatsioonist tuleb välja, et arvesse tuleb võtta teatud aspekte selleks, et Euroopa Liit saaks selle teemaga edasi minna. esiteks asjasse puutuvate isikutega konsulteerimine, nende heaolu ja jätkusuutlikkus. tegemist on keerukate teemadega ja me peame pidama üksikasjalikke arutelusid. loomulikult tuleb seda kõike võtta väga tõsiselt, sest sellest kõigest sõltub nii poliitiline kui ka juriidiline kehtivus meie lähenemise puhul. ehk siis me peame looma sellise mõeldava, vastuvõetava, kaitstava poliitilise lähenemise ja see peab ka suutma vastu pidada õiguslikule kriitikale. tekib küsimus, kas peab muutma ka assotsiatsioonilepet, võib-olla, aga mitte praegu. me peame siiski ootama, kuni kas selle küsimuse kohta tuleb äh, kohtulahend ja sama käib ka kalanduse kohta. Neid äh, otsuseid näeme võib-olla sellel aastal või äkki järgmisel aastal, aga me ei tohi ka praegu toppama jääda, vaid praegu on tarvis liigutada põllumajanduslepingu raames, võttes arvesse seda, kuidas see mõjutab kaubandust ja neid mõjusid me juba praegu näeme saadikud mainisid siin paralleele Moldova, Ukrainaga, minu meelest see kaasus on küllaltki unikaalne väga objektiivsetel põhjustel ja ka üh, üks väga oluline põhjus seisneb selles, et Lääne-Sahara puhul on käimas ÜRO rahuprotsess, ÜRO on ametlikult öelnud, et tegemist on sellise äh, üksusega, mis ennast ei juhise ja seda, seda seisundit tuleb arvesse võtta. tekib küsimus, et kellega nüüd läbirääkimisi pidada. seda peab veel arutama. väga selgelt tuleb öelda, et ka Euroopa Kohus ei ütle välja, kuidas see kõik toimuma peaks. Nad lihtsalt ütlevad, et peavad toimuma konsultatsioonid aga täpselt Polisario staatus selles küsimuses ei ole kohtulahendis käsitletud, on ainult öelnud, et Polisario on eh, partneriks ÜRO rahuprotsessi puhul, aga mitte mingis muus kontekstis. siis, kui rääkida sellest, ja kohe tõesti lõpetan, kui rääkida sellest, et eh, kahepoolsed suhted on tähtsad, jah, loomulikult kahepoolseid suhteid ei saa taaskäivitada, kui me seda küsimust ei lahenda ja ei ole ka võimalik saavutada selles piirkonnas stabiilsust, kui me seda küsimust ei lahenda. aitäh ja nüüd palun joost! aitäh, esimees, ma võin väga põgusalt rääkida, kõigepealt need äh, kaubad, mis käivad äh, põllumajandusleppe alla, need kaubad on peamiselt äh, fosfaadid natuke ka töötletud kala ja tomatid. kui me analüüsime neid muudatusi, mille Vincent välja pakkus lepingute juures, et Lääne-Sahara päritoluga äh, kaupade küsimus lahendada, siis me tegelikult ei räägi sellest, mil määral meil siin järeleandmisi on ja see kõik ei hakka mõjutama näiteks tomateid suurem osa tomatitest muidugi ei tule Lääne-Saharast, vaid need tulevad nii-öelda päris Marokost ja on ka olemas süsteem selleks, et neid importkaupu hallata. aitäh ja nüüd härra Kastrenakis, palun. suur tänu praegusel hetkel on tegemist sellise olukorraga, kus tollid Äh, kus, kus Lääne-Saharast pärinevatele toodetele äh, vahel antakse, aga ei tohi anda soodustariife. aga loomulikult ei räägi me siin sellest, et kaupu ei tohi üldse Lääne-Saharast Euroopa Liitu tuua, küsimus on siin lihtsalt selles, et kas see, äh, kas need soodustariifid siin peavad kehvima. kui nüüd rääkida sanitaartingimustest äh,, Äh, taimesanitaartingimustest, siis äh, kõik need reeglid käivad ju ka põllumajandustoodete kohta. ehk siis tolliasutuste jaoks seisneb küsimus selles, et kuidas ühel hetkel tuvastada need kaubad, mille puhul taotletakse soodustariife. ja siin me teeme koostööd liikmesriikide tolliasutustega selleks, et nad oleksid teadlikud sellest probleemist, ma arvan, nad juba on teadlikud ja et nad hakkaks ka võtma asjakohaseid meetmeid aga koostöö Maroko tolliasutustega on siin väga oluline selleks, et me saaks oma küsimustele ka vastused ja et kaubandust ei häiritaks. ehk siis seda küsimust peame arutama oma Maroko kolleegidega. lubage mul ka lisada et ka teised küsimused ei ole seotud äh, selle konkreetse äh, lahendusega. selge, ütleb ähm, härra Lange, arutelud kindlasti jätkavad, aga täname kolme külalist EAS-ist, komisjonist ja täname ka, mina tänan omalt poolt ka Ahveti komisjoni, Inta nüüd lahkub ja head tööpäeva jätku teile! aitäh! hüvasti INTA kolleegidele, nautige oma ülejäänud päeva ja väliskomisjon jätkab raske tööga. Obviously about half of the people here in the room feel affiliated. no loomulikult eh, osa inimestest, kes nüüd arvab, et nad kuuluvad INTA komisjoni ja ei taha ahvetisse jääda, siis palun minge ja võite vestelda väljas edasi. meie oleme ikkagi väliskomisjon, meil ei ole lobisemiseks aega.